ma tahaksin alustada seda istungit. daamid ja härrad, eilse istungi protokoll on kättesaadaval, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis loeme selle heaks kiidetuks ning siis jätkame. võtame tänase päeva